piinamise kohta käiva aruande arutamine. kõigepealt saab sõna nõukogu esindaja, palun. aitäh, härra president. austatud parlamendisaadikud Ameerika Ühendriigid on Euroopa Liidu äärmiselt oluline partner võitluses terrorismi vastu. paraku on kerkinud esile mured ja probleemid, mis on seotud Ameerika Ühendriikide poolt rakendatavate meetmetega. Euroopa Liit on huvitatud dialoogist Ameerika Ühendriikide kõnealustes küsimustes. Ameerika Ühendriikide senati aruanne luurekeskkonna luurekeskkonna tuli tegevuse kohta puudutab tegevust paljude aastate eest president Obama on äh, võtnud selge seisukoha äh, selliste meetmete rakendamise kohta võitluses terrorismiga äh, ning meil tuleb võtta oma seisukoht kõnealuse aruande kohta. Me peame õppima minevikus tehtud vigadest. terrorismivastane võitlus peab leidma aset rahvusvahelise õiguse raames ning me peame arvestama pagulaste õigustega ning inimõigustega üldisemalt terrorismivastases võitluses lähtub Euroopa Liit just neist põhimõtetest luurekeskagentuuri äh, äh, salajased ähm, kinnipidamiskohad on samuti olnud meil arutusel ning äh, Euroopa Liit on absoluutselt inimväärikuse vastase tegevuse vastu, piinamise vastu. senati aruandest lähtub, et omal ajal on USA lubanud mitmesuguseid äh, ülekuulamistehnikaid, mis on vastuolus rahvusvaheliste põhimõtetega ning meie oleme mures äh, inimõiguste ja rahvusvaheliste äh, sätete täitmise pärast äh, luure keskagentuuri äh, äh, programm äh, vajab läbi vaatamist piinamised, väärkohtlemised, niinimetatud laiendatud ülekuulamismeetodid ei ole vastuvõetavad USA president on sellised ülekuulamismeetodid hukka mõistnud. kahe tuhande üheksandal aastal äh, USA ja Euroopa Liit mõistsid äh, niisugused ülekuulamistehnikad hukka ning äh, neid küsimusi arutati omavahelistel läbirääkimistel ka lähtudes varasematel aegadel kasutusel olnud tehnikatega. seda mitmetes kinnipidamislaagrites. me peame kaitsma oma põhiväärtusi. meie eesmärgiks on terrorismivastane võitlus, kuid ei ole mingit õigustust äh, piinamisele ja inimväärsust alandavale tegevusele. Euroopa Liit on Ameerika Ühendriikidega olnud dialoogis. me oleme alati lähtunud põhimõttest, et piinamine ei ole vastuvõetav. me peame lähtuma ka vastu võetud õigusraamistikust. me oleme juhtinud tähelepanu Guantanamo probleemidele. president Obama omalt poolt on lubanud Guantanamo laagri sulgeda. Euroopa Liit ootab lõplikku poliitilist lahendust niisugused relvastatud konfliktid, nagu me näeme Afganistanis, Süürias, paljudes muudes eh, piirkondades, eh, mis on seotud terrorismivastase võitlusega, eh, juhivad tähelepanu sellele, et tuleb kinni pidada rahvusvahelisest õigusest, kriminaalõigusest. meil on pikaajalised kogemused, kuid me näeme, et on tehtud ka vigu võitluses terrorismi vastu selleks, et saada informatsiooni terrorivõrgustike kohta, tuleb kasutada teistsuguseid meetodeid. niinimetatud laiendatud ülekuulamismeetodid ei ole vastuvõetavad. riiklik julgeolek, härra president, on oluline, see küsimus peab jääma liikmesriikide pädevusse see tähendab aga äh, seda, et ka Euroopa tasandil, Euroopa institutsioonides tuleb nende küsimustega tegeleda. kõige olulisem on aga liikmesriikide roll, just liikmesriigid vastutavad seaduste täitmise eest äh, nii hästi põhiõiguste kui ka inimõiguste harta on terrorismivastase võitluse puhul kõige olulisemaks lähtepunktiks ka Euroopa kohtu rolli seejuures ei tohi unustada. Meil on olemas seadused ja eeskirjad, millele toetuda meil on olemas õigusraamistik, millest lähtuda terrorismivastases võitluses. suur tänu eh, nõukogu selgituste eest, nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik. aitäh, härra president, minister, auväärsed saadikud komisjon, mida mina täna selles küsimuses siin esindan, tunnete ülgastust, nagu teiegi, USA äh, uurimiskomisjoni järelduste üle äh, CIA ülekuulamisprogrammi kohta. osa sellest avaldati üheksandal detsembril. nagu te teate, siis suurem osa uuringu tulemustest on salastatud see rap-, raport tõstatab olulisi küsimusi seoses äh, tõsiste põhiõiguste rikkumistega USA võimude poolt ning ka teiste isikute poolt, äh, kes olid CIA teenistuses kahe tuhande esimese aasta lõpust kuni jaanuarini kaks tuhat üheksa. nagu president Obama täiesti õigustatult sellel nädalal ütles, siis CIA Äh, programmi raames astutud sammud olid vastuolus USA väärtustega. tunnustati, et üks terrorismivastase võitluse kõige paremaid vahendeid on jääda kindlaks USA väärtustele. seetõttu president Obama ka kahe tuhande üheksa, üheksandal aastal keelustas täielikult piinamise, tervitasime seda sammu toona. piinamine on lihtsalt vale. mitte ainult vale, vaid see on kuritegu ja see on kõige peamine aspekt piinamise juures, seda ei tohi mitte kunagi kasutada. senati uurimiskomisjoni tulemuse taga ei ole täielikult üllatus. salajaste kinnipidamiskeskuste olemasolu, üle, väljaandmislennud, vangide halb kohtlemine CIA poolt, terrorismivastase võitluse raamistikus USA poolt on olnud mureks juba siis, kui need teemad avalikustati umbes kümme aastat tagasi. pärast seda mitmed ÜRO ametid, eriraportöörid, Euroopa Nõukogu ja ka Euroopa Inimõiguste Kohus on üksmeelselt hukka mõistnud sellised käitumistavad, mis on välja toodud ka nüüdses senati uurimisraportis. oleme selle teemaga tegelenud algusest peale. otsustati luua kahe tuhande seitsmendal aastal ning ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eraldi ähm, uurimiskomisjon koostati kaks raportit selle kohta, kus mõisteti hukka sellised tavad ning äh, rõhutati, et tuleb kaitsta põhiõigusi. Euroopa Liit on USA-ga suheldes neid teemasid tõstatanud korduvalt. nii kirjalikult äh, nõukogu äh, president on, eesistuja on saatnud vastavaid kirju, kus käsitleti inimõiguste olukorda samuti. senati uuring on positiivne samm, seal avalikult astutakse vastu sellele, kuidas CIA äh, kasutas piinamist ning väärkohtles äh, kinnipeetavaid. komisjon usub, et tuleb saavutada täielik selgus antud küsimuses vastavalt rahvusvahelistele standarditele kaasa arvatud üksikisikute vastutus. Euroopa Liit mõistab hukka igasugused piinamise ja väärkohtlemise äh, vormid, ükskõik millistel tingimustel, ning Euroopa Liit töötab igasuguse piinamise ja väärkohtlemise väljajuurimise nimel nii Euroopa Liidus kui üle maailma. see on meie inimõiguste poliitika üks prioriteete nagu komisjon on korduvalt rõhutanud, siis terrorismivastane võitlus peab toimuma sellisel moel, mis vastab õigusriigi põhimõtetele, mis austab meie ühiseid väärtusi ning on kooskõlas meie kohustustega vastavalt rahvusvahelisele õigusele. eriti pean ma siin silmas põgenikeõigust, humanitaarõigust ning inimõigusi komisjon on korduvalt algusest peale rõhutanud, et kõik asjaomased liikmesriigid pea, peaksid ähm, läbi viima põhjalikke sõltumatuid juurdlusi, selgitamaks välja CIA tegevuse. Nad peaksid välja uurima vastutavad isikud ning tagama, et ohvrid saaksid ka äh, hüvitist seda kinnitati ka ühiskirjas, mis saati kõikidele liikmesriikidele kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toonase asepresidendi Redingi ning volinik Malmströmi poolt. me märgime ära, et mitmete liikmesriikide kohtuvõimud on äh, minevikus läbi viinud selliseid juurdlusi väärkohtlemiste kohta, kaasa arvatud CIA ametnike poolt see puudutab siis ebaseaduslikku kinnipidamist, väljaandmist, piinamist ning väärkohtlemist kahtlusaluste puhul CIA juurdlusprogrammi raames. samal päeval, kui senati uurimiskomitee uuring välja anti, saime me meediast teada, et Afganistani USA viimane kinnipidamisasutus suletakse. vangid kes anti üle Afgaani ametivõimudele, olid kinni peetud USA poolt alates kahe tuhande teisest aastast, mitmed nendest ilma kohtu öö, otsuseta. aga sada kolmkümmend kuus kinnipeetavat on endiselt Guantanamo kinnipidamisasutuses, kaasa arvatud sellised kinnipeetavad, keda ei ole kohtu ette toodud ning keda, kelle puhul ei ole kinnitatud vabastamist. Euroopa Liit jätkab olukorra jälgimist ning äh, inimõiguste aspektidega seotud küsimuste tõstatamist äh, terrorismivastases võitluses, mida peab USA. aitäh! suur tänu, härra volinik! nüüd kuulame ära fraktsioonide nimel kõnelejad. esimesena kaheks minutiks saab sõna Monika Hoolmeier Rahvapartei nimel. härra president. härra president, austatud härra volinik ma tervitan ka nõukogu esindajat, austatud kolleegid. senati aruanne äh, piinamise kohta äh, on hirmutav kui presi-, nagu president Obama ütles, näitab see luurekeskagentuuri kohutavat tegevust äh, ning äh, Ameerika maine maailmas on äh, kannatanud väga suurt kahju. seda saab sajaprotsendiliselt toetada, nii see on. kuid siit tekivad mitmed küsimused, kuidas me suudame kaitsta oma ideaale, kui me ise nendel ideaalidel jalgupidi trambime. küsimus Rahvapartei on äh, saanud Rahvapartei poolt äh, vastuse, et ei, me ei tohi oma ideaalidel tallata. Äh, inimese põhiväär-, väärtused, inimese väärikus on puutumatud. me peame tagama julgeoleku, kuid me peame kaitsma ka iga indiviidi turvalisust ning siinkohal ei saa lubada piinamist. uputamise simuleerimine, taolised piinamismeetodid, mida on aruandes kirjeldatud, on kuriteod, need on hukka mõistetud ning kui USA ise selliseid meetodeid rakendab, siis ei saa seda mingil moel heaks kiita. ma hindan kõrgelt Ameerika parlamentarismi tugevust, julgust, et nad üldse avaldasid niisuguse aruande. ma tõepoolest pean neist selle eest lugu, mitte iga riik ei tule sellega toime, ei ole valmis arutama nende küsimuste üle äh, ning ma loodan väga ja soovin, et ameeriklased on piisavalt eh, tugevad, et nad tulevad nendest aruteludest välja veelgi tugevamana, et nad teevad vajalikud järeldused. proua Holmeier, aitäh teile, kolmeks minutiks sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Falon, palun. Srčno upam, da bo razprava, ki je pred nami v resnici. aitäh, president, ma tõesti loodan, et see tänane arutelu eh, on otstarbekas ma vabandan, et ma kõnelen nii otsekohaselt, aga ma arvan, et see on vajalik. mida kõik need juhtumid meile meelde tuletavad, näiteks üks kinnipeetu pandi pisikesse puuri, see puur riputati seejärel üles ja jäeti sinna rippuma ning kinnipeetu suri. teine Äh, poodi lihtsalt öö üles. Äh, piinad, piinamine äh, veega oli samuti väga populaarne, populaarne, see tuletab meile meelde keskaega ja tollal toimunud piinamisi, teistest asjadest õppisime koolis piinamise käigus üks kinnipeetu suri alajahtumise tõttu, ta aheldati alasti betoonpinnale. kõnelejal palutakse kõnelda natuke aeglasemalt Äh, ka see me, kõik meenutab äh, keskaega. paraku ei ole jutt aga keskajast, vaid nõndanimetatud tõhustatud ülekuulamismeetoditest, mida USA äh, kasutab. ja Äh, me teame, et äh, möödunud äh, sajandil allkirjastati väga palju konventsioone, näiteks ka piinamise vastane konventsioon, inimõiguste konventsioon, nende konventsioonidega on liitunud peaaegu kõik maailma riigid. ka USA on allkirjastanud piinamisvastase konventsiooni, kus selgesõnaliselt on keelatud ka eriolukordades piinamise kasutamine Äh, ma alustasin oma sõnavõttu äh, nende brutaalsete näidetega täiesti äh, sihilikult ja ma arvan, et ka meie oleme süüdi selles, mis juhtus. meie omal ajal võtsime vastu raporti Luure Keskagentuuri tegevuse kohta. sellest raportist on nüüd möödas juba seitse aastat, aga endiselt Euroopa Liidu riigid varjavad tõde, mitte midagi tollal ei juhtunud, keegi ei pidanud vastutama, terrorismivastane sõda ning inimõiguste austamine ei ole teineteist välistavad mõisted. ka need, kes kannatavad terrorivastases sõjas, väärivad õiglust. piinamine on ebamoraalne ja vastuvõetamatu ning Euroopa osalemine mis tahes ebaseaduslikus tegevuses Äh, luure keskagentuuri poolses ebaseaduslikus tegevuses on häbiväärne, see pole demokraatia vääriline, see pole nende väärtuste vääriline, millele Euroopa Liit on äh, rajatud. ning seetõttu me nõuame, et toimuks täielik uurimine ning me nõuame liikmesriikidelt selgeid vastuseid. karistamatus on lubamatu, täpselt nagu see, et me teeme näo, et mitte midagi pole juhtunud ja meie pole sellega kuidagi seostud. me nõuame, et võetakse vastu meetmed, mis tagavad tõhusa demokraatliku järelevalve luurekesk-, luureagentuuride tegevuse üle. me nõuame, et äh, Äh, võetakse kasutusele ennetavad meetmed, mis ei lase Euroopal millalgi taolisel äh, äh, juhtuda kolleegid, mõnikord on tõega väga raske leppida, aga me väärime tõde ning me peame ka oma kodanikke sellest tõest teavitama. me peame tõsiasjadele silma vaatama, sest kuidas me saame muidu ära hoida seda, et meid homme, homme piinama ei hakata, aitäh! aitäh ja nüüd äh, konservatiivide nimel härra Tehmesmaeker. aitäh, president, kallid kolleegid Äh, nagu te teate, pärib äh, see teema parlamendis väga suurt huvi, luurekeskagentuuri ülekuulamistehnikat ning ka need e-, ebaseaduslikud äh, lennud ja kinnipeetavate transportimine, mis Euroopas toimus. me oleme viimastel aastatel kuus resolutsiooni sellel teemal juba vastu võtnud kongressi äh, uurimisraport näitab, et ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja iseäranis Poola äh, on tunnistanud, et nad selle ebaseadusliku luurekeskagentuuri tegevusega seotud on. Äh, Euroopa riigid on tunnistanud, et nad on ameeriklasi aidanud selles ebaseaduslikus tegevustes Äh, ja niisiis äh, see raport sunnib meid ka endale näkku vaatama, me peame mõtlema oma väärtustele, äh, oma põhimõtetele ja ka oma ajaloole. me, meie peame täpselt samuti ju järgima inimõiguseid terrorivastane võitlus on loomulikult äh, vajalik, äh, aga äh, see ei tohi kaasa tuua isikuvabaduste piiramist. me peame hoolitsema selle eest, et Pakistanis, Afganistanis, Iraagis ekstremistid meie kodanikke kahjustada ei saa maine kaotus on samuti üks väga tõsine probleem, mis sellega kaasa käib me peame igasuguse sellise tegevuse juures kinni pidama rangelt inimõigustest, see on hädavajalik. me, see on hädavajalik selleks, et säiliks kodanike usaldus Euroopa demokraatliku süsteemi vastu. Euroopa on USA tegevust toetades selle usalduse hävitanud või seda kahjustanud me oleme tegutsenud oma väärtuste vastu ja järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel sõna Sofi Intvelt kaheks minutiks aitäh, president, kõigepealt äh, tahaksin kasutada võimalust ja tänada senaator Feinsteini äh, tema visaduse eest äh, ja selle eest, et see raport senatis enne valimisi läbi läks. proua Hoolmeier ütles väga selgelt, et demokraatiat eristab diktatuurist aruandekohustuslikkus ja moraalne käitumine, mitte keegi meist mitte kuskil Ähm, ei ole selliste libastumiste eest kaitstud, aga meid äh, muudab äh, teistest erinevaks see, et meie oleme aruandekohustus, kohustuslikud ja meil ei ole karistamatuse tunnet ja mul on väga hea meel, et kõik kolleegid kõikidest fraktsioonidest rõhutavad aruande kohustuslikkust ja seda, et Euroopa peab tunnistama, milline oli nende roll äh, luure keskagentuuri tegevuses. jah, me võime näpuga näidata ameeriklaste peale, aga Euroopa on toetanud äh, luure keskagentuuri terrorivastase võitluse programmi, kõigi selle programmi aspekte. Äh, ärgem unustagem, et terve rida liikmesriike on USA väga-väga tihedad liitlased ning äh, ma arvan, et äh, parlament on sellel teemal korduvalt sõna võtnud äh, seetõttu olen ma tõesti šokeeritud eesistujamaa poolt kasutatud banaalsetest väljenditest. Itaalia on riik, kus luure keskagentuuri ametnikke on vastutusele võetud, kakskümmend neli ametnikku on süüdi mõistetud, kas te nõuate, et need inimesed tõesti välja antakse ja neid kohtu ette tuuakse, täpselt nagu äh, kõik teisedki kurjategijad. härra Obama, me ei, me ei saa selle asjaga leppida seni, kui süüdlased ei ole kohtu ette toodud, seetõttu oleme meie siin Euroopas demokraatia ja teised ei ole demokraatlikud. Äh, mul on veel üks küsimus, äh, ma lugesin eh, Eh, Inseni eh, luurekeskuse direktori pressiteadet. tegemist on sellise väga eh, omapärase Euroopa Liidu salateenistusega ja tema ütles, et me ei saa mitte mingil moel teada, kas need luureandmed, mis Inseni jõuavad, on saadud piinamise teel või ei. kuidas palun? kas see on siis äh, Äh, kas me oleme jõudnud selleni, et me töötleme Euroopa Liidu rahaga infot, mis on meieni jõudnud kolmandatest riikidest, mis on võib-olla saadud äh, piinamise teel. meie äh, peaksime lõpuks ometigi välja selgitama, kuidas see info meile on jõudnud, me peame teada saama, kuidas Insen tegutseb, me oleme palunud seda meile selgitada korralikult ja meil peaks olema ka Inseni üle järelevalve, aitäh. kas te olete valmis vastama härra Karimi sinise kaardi küsimusele, palun? Äh, president, aitäh. Äh, olen tänulik äh, kolleeg Infeldile, et ta vastab minu küsimusele. kas te olete minuga nõus, et see, mida nõukogu täna ütles, jah, need kõlavad väga kenasti, aga tegelikult on liiga vähe, liiga hilja. kahe tuhande viiendal aastal seisin mina siin kojas ning esitasin eesistujamaale küsimuse nimelt ma rääkisin, et ebaseaduslikud kinnipidamiskeskused tegutsevad Euroopas. tollal meile midagi ei vastatud, keegi ei lubanud midagi uurida Äh, Briti valitsuse minister oli tollal kohal ja tema hiilis sellest küsimusest kõrvale. kas te olete minuga nõus, et täna tuleks viia täiend-, läbi täiendavaid uurimusi äh, äh, selle kohta, kas mõne valitsuse ministril oli sellest teadlik ja et nad varjasid seda infot ega jaganud seda infot meie parlamendiga? jah, ma olen teiega täiesti nõus, ütleb proua Intvelt ei piisa sellest, mida nõukogu praegu lubas ja äh, asi ei ole ainult Itaalia ministris, kõigi liikmesriikide valitsused peavad tegema avalduse inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kohta, kõigi nende seaduste kohta, mida on rikutud, sest meil olid olemas seadused ka tollal, neid seadusi aga ei austatud. Need, kes rikuvad seadusi, isegi kui seaduserikkujad on valitsused, peavad äh, tulema kohtu ette, nii et, et ma olen teiega täiesti nõus aitäh. ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel äh, Kornelia Ernst, poolteist minutit, äh, aitäh kuus tuhat seitsesada lehekülge jubedusi, kus räägitakse, kuidas inimesi on piinatud, seksuaalset vägivalda kasutatud Äh, kuidas inimestel ei ole sada kaheksakümmend tundi lastud magada, kuidas on stimuleeritud äh, uputamist, äh, kuidas on rektaalselt inimesi toidetud see on tegevus, mida me täiesti õigesti kritiseerime, tegemist on diktatuuri käitumisega ja hea on, et USA-s selline raport on avalikustatud Äh, aga ometigi on USA ju alla kirjutanud ÜRO piinamise vastasele äh, konventsioonile ja kuidas on siis võimalik sellist äh, uurimisprogrammi toetada. tegemist on väga sügava eetilise ja moraalse kriisiga, et USA üldse midagi sellist on lubanud. daamid ja härrad, piinamise, piinamine ei toimi, piinamine ei aita luureinfot saavutada, piinamine on moraalselt vale Ehm, eh, eh, piinamine peab igal pool olema seadusega keerutama. Ehm, me ja mul on väga hea meel, et et eh, meie fraktsiooni juht Saksamaa parlamendis on samuti sellel teemal sõna võtnud Äh, luure keskagentuuri tegevus on mõjutanud ka Poolat ja Leedut ja äh, mitmed teised Euroopa salateenistused, näiteks äh, Briti salateenistus on ilmselt selle kõigega ka kaolt on seadnud. me peame tegema sellisele käitumisele lõpu. salateenistused ei tohi kasutada sellist meetodeid, aitäh ja nüüd pooleteise, kaheks pooleks minutiks roheliste nimel Eva Jolie aitäh, president, äh, lugupeetud minister, härra volinik, kallid kolleegid äh, härra äh, volinik, kui toimus teie kuulamine, siis te minu suureks hämmastuseks ütlesite, et te ei ole selle teemaga kursis. ma tõden nüüd hea meelega, et nüüd on asjad teistmoodi Äh, tunnistagem, et äh, äh, siin selles senati raportis ei ole mitte midagi uut, vaid kinnitused meie oletustele. kinnitused selle kohta, et Euroopa valitsused on teinud koostööd, et luure keskagentuuri vanglad asusid Euroopa Liidu territooriumisel. samuti kinnitus selle kohta, et piinamisest ei ole olnud mingit kasu, kinnitused selle kohta, et salateenistused vajavad ranget kontrolli ja nende rikkumised karistamist. me oleme eelkõige saanud siit raportist kinnitust selle kohta, et kodanike õigusi ei tohi tuua ohvriks terrorismivastasele võitlusele. selle raporti avalikustamine juhatab sisse uue äh, ajajärgu rahvusvahelise õiguse süsteemis Äh, nende kuritegude ulatus äh, sunnib meid äh, juriidiliselt julgesti käituma. ärgem unustagem ka seda, et Euroopa Liit ja teatud Euroopa Liidu riikide juhid on otseselt selle programmiga koostööd teinud, need, nemad peavad käituma läbipaistvalt. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad käituma vastutustundlikult ja aitama asja kohtulikult uurida. Euroopa Parlament peab jätkama oma uurimist selleks, et saavutada läbipaistvust ja tuua kogu tõde päevavalgale, päevavalgele. Eh, libekomisjon eh, eh, leiab, et see oleks miinimumprogramm. me teame nüüd, et Eh, põhiõigusi on riputud ja kas te ei arva nüüd, et artiklid kuus ja seitse Euroopa Liidu lepingus vajavad rakendamist, tuleb kehtestada vajalikud karistused? ning tuletage meelde ka seda, et terroristid soovivad vaid ühte, nad soovivad hävitada neid väärtusi, millele tugineb demokraatia. Eh, kui me võitleme terroristide vastu seaduste poolt keelatud meetodiga, siis muutume eh, terroristide tahtmatuteks käsilasteks me peame tooma päevavalgele kõik need, kes olid selle programmi kaasosalised, tooma päevavalgele tõe e, ja e, neid karistama, see ei teeni terroristide huve, nagu mõned kinnitavad otse vastupidi, niimoodi kaitseme oma väärtusi ja tugevdame demokraatiat, aitäh. aitäh. ja EFTD fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks Laura Ferrara. aitäh on äh, kaks aspekti, mis selle senati raportiga on seotud ja neile mõlemale peame mõtlema. kõigepealt äh, väga oluline küsimus on enesekriitika. USA äh, demokraatlike institutsioonide kriitika sellistes delikaatsetes teemades, mis on seotud riikliku julgeolekuga selline käitumine on USA institutsioonidele praegu tüüpiline, aga me peame sellise käitumise vastu sõna võtma, mis tahes inimõiguste rikkumine äh, väärib kriitikat, see on täiesti lubamatu ning äh, siit jõuangi oma teise argumendini need, kes üritavad piinamist äh, õigustada, on öelnud, et tegemist on kasuliku meetodiga. Äh, ei rahuajal ega sõjaajal pole midagi, mis võiks piinamist õigustada ning nagu me teame, piinamine ei äh, riku ainult inimõigusi, äh, vaid seda ei saa ka mitte mingil juhul pidada tõe väljaselgitamise vahendiks. USA senati raport Eh, juhib tähelepanu tervele reale valedele ja kuritarvitamistele ja eh, USA praegu on eh, esinenud vägagi segaselt ja kahemõtteliselt. raportis on küll väga selged kirjeldused, aga ei ole astutud mingi samme nende inimeste vastutusele võtmiseks ja ometigi on nende inimeste nimed teada Euroopa Liit on väga vähe öelnud oma liikmesriikide osaluse kohta luure keskagentuuri tegevuses, kõneleja katkestat-, katkestatakse. iga liikmesriik peaks läbi viima läbipaistva uurimise ja kurjategijad peavad karistama. ma väga vabandan, aga te peate kinni pidama kõneajast ja fraktsioonita saadikute nimel saab nüüd sõna proua Morvai pooleteiseks minutiks. aitäh. lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on niivõrd hämmastunud äh, inimõiguste rikkumisest, mis toimus USA-s. sel korral käib siis jutt piinamisest ning äh, meelevaldsest kinnipidamisest ilma kohtuotsuseta. Äh, mõne kuu eest äh, rääkisime Edward Snowdenist ja salateenistustest ja muudest skandaalidest ning siis rääkisime troonide poolt sooritatud tapmistest ja nõnda edasi. aga palun öelge mulle ühte asja, kui me oleme nii Äh, vihased selle üle, mida USA on teinud. miks me tahame nii hirmsasti selle riigiga sõbrustada? Euroopa Liit äh, on alati USA-d toetanud, me oleme nendega seotud majanduslikult, me üritame praegu sõlmida vabakaubanduslepingut, äh, muide neid läbirääkimisi peetakse suletud uste taga ja ka poliitiliselt. Euroopa Liit Äh, teeb seda, mida USA tahab. ning äh, see kõik sunnib Euroopa külma sõtta äh, ja lõppkokkuvõtteks võib see kaasa tuua tõelise sõja Venemaaga kui teile ei meeldi inimõiguste rikkumised ja mul on väga hea meel, et need teile ei meeldi, aga kas me ei peaks siis oma sõpru paremini valima, kaitsema näiteks Ungarit, minu kodumaad ja kogu Euroopat külma sõja ja võimaliku tõelise sõja eest? aitäh, proua Morvai ja nüüd iseenda nimel kõnelejalt ja palun, et te tõesti kõneajast kinni peate, sest kõnelejate nimekiri on pikk ja kõigepealt härra Breda kaheks minutiks, palun. aitäh luure keskagentuuri poolt toime pandud piima, piinamised on teema, mis on äh, tekitanud USA-s eriarvamusi juba aastaid. Äh, senati raporti avaldamine möödunud äh, nädalal tõestas ka seda lõhet, mis Ameerika poliitikute endi sees eksisteerib. demokraadid ja vabariiklased on eriarvamusel selles osas, mis seda piinamisprogrammi purutab raportis antakse väga hea, tekitab, tekib küsimus, et kas raportis antakse selge ülevaade sellest, mis toimus ja kas see menetlus oli korrektne ja kas seda raportit tuleks üleüldse avaldada, kui avaldada, arvestada selle mõju julgeolekuolukorrale. kõik need küsimused on tõstatatud ning USA-s ei ole neile küsimustele antud veel selget vastust, ei ole ühtset vastust mina isiklikult tahaksin rõhutada, et mina olen äh, John McCaini vabariikliku äh, senaatori seisukohtade lähedal. tema nõudis selle raporti avaldamist ja tema kritiseeris luure keskagentuuri tegevust, sest see olevat ohtu seadnud Ameerika julgeolekuhuvid ma arvan, et tema sõnavõtt oli väga arukas, ta ütles, et me oleme käitunud ebaõigesti, me oleme teinud vigu, me peame need veod para-, vead parandama ja me ei tohi selliseid vigu enam kunagi korrata. Äh, äh, täna äh, aga öeldakse, et nendest ülekuulamismeetoditest, millest raportis juttu on, neid kasutatakse eda-, endiselt. president Obama kahe tuhande üheksandal aastal tegi sellele ülekuulamisprogrammile lõpu, äh, aga USA peaks olukorda selgitama, kuidas sellega on, kas see asi on tegelikult lõppenud? Äh, väga oluline on, et poliitikud seda kõike korralikult analüüsiksid. aitäh ja nüüd proua Sippel. Äh, kes kuulas, äh, mida nõukogu esindaja rääkis, äh, sellele võis jääda mulje, et meie juures on kõik korras, aga nii ei ole no, luure keskagentuuri teod on kohutavad kuriteod ning Euroopa Liidu liikmesriigid on kaassüüdlased süstemaatiliselt ja rikkudes igasugust rahvusvahelist õigust, eh, on luurekeskagentuur igal pool maailmas inimesi piinanud ja seda ka Euroopa Liidu territooriumil luurekeskagentuur väidab, et nad on saanud niimoodi kasulikku informatsiooni terrori takistamiseks, kuid see on vale piinamine ei ole mingi vahend, mida saaks kasutada kuritegevuse vastu, vaid see on ise kuritegu. see käib meie väärtussüsteemi vastu, inimese väärikus peab olema keskpunktis, kogu meie tegevuse keskpunktis ning seda ka võideldes äärmuslaste ja terroristide vastu. me peame pöörama tähelepanu ennetavale tegevusele me peame rääkima teist keelt kui vägivalla kasutajad. me ei saa kasutada samu vahendeid, mida kasutavad terroristid ning küsimus ei ole ainult moraalis. see on rahvusvahelise õiguse küsimus. piinamist ei saa ühelgi moel lubada ning piinajad tuleb tuua kohtu ette. Euroopa jaoks on see häbi, et me pigistame mõlemad silmad kinni, kui me räägime eh, illegaalsetest üleviimistest, kui me räägime eh, ebaseaduslikest kinnipidamistest, juba kahe tuhande seitsmendal aastal nõudis Euroopa Parlament siin eh, uurimist, kuid seni tulemusteta. kui inimesi, ka Euroopa Liidu kodanikke röövitakse, peetakse kinni ja piinatakse ilma kohtuotsuseta ja kes sellest teadis, siis tuleb need inimesed võtta vastutusele. alles möödunud nädalal Poola ja Rumeenia kõrged esindajad tunnistasid, et salajased kinnipidamiskohad, piinamiskohad olid olemas. liikmesriikide valitsused üksipäini ei ole suutelised siin adekvaatset uurimist läbi viia, nad on liigselt seotud asjaga. me peame tagama aga selle, et meie liikmesriigid ei riku niimoodi Euroopa Liidu põhiõigusi. luurekeskagentuuri piinamised näitavad, mis juhtub siis, kui terrorit lubada terrorivastases võitluses, keegi ei ole enam kaitstud, kõik on ohustatud meie ülesanne eurooplastena on astuda sellele otsustavalt vastu ning ma loodan, et komisjon tõepoolest seisab siin ka meie kõrval, aitäh! suur tänu, proua kolleeg, suur tänu ka äh, täpse kõneajast kinnipidamise eest, üheks minutiks saab nüüd sõna äh, kolleeg Krasnodebski. aitäh, härra president! juba asjaolu, et Poola territooriumil võis aset leida piinamine, on leidnud Poola rahva poolt hukkamõistu, kuigi Obama on üritanud õigustada neid öö, käitumistavasid. ja kuigi me oleme kuulnud, et kinnipeetavaid süüdistati, kahtlustati mõrvades, siis täna avaldatakse öö, avaldus, kus äh, sajad inimesed mõistavad sellise käitumise hukka. juhiksin teie tähelepanu topeltstandarditele ja vastastikuse usalduse puudumisele liitlaste vahel. CIA ei, ei viinud läbi selliseid öö, äh, ülekuulamisi USA pinnal, sest nad austasid USA seadusi. samas ei austanud sa-, nad samamoodi Poola seadusi Poola võimud ei austanud samuti Poola sõltumatust. kahjuks on meie usaldust kuritarvitatud ning USA kuvand ei ole enam nii positiivne. suur tänu, kolleeg, poolteist minutit nüüd äh, Cecilia Wikström. aitäh! tõesti, äh, tuleb kasutada sõna kohutav selleks, et kirjeldada CIA poolset piinamist kahtlusaluste suhtes. tülgastav on samuti hea sõna kirjeldamaks CIA juhtide tegevust, kus nad on üritanud peita nende poolseid samme. endiselt valitseb karistamatus paljude kuritegude suhtes, mida USA õigustab, kuna neid olevat läb-, läbi viidud sisejulgeoleku saavutamise nimel. juurdlused piinamise suhtes on näidanud, et selline meetod on kasutu. ükskõik, millised need tulemused aga ka ei oleks, tuleb üle korrata, et igal juhul on piinamine ülekuulamisel vastuvõetamatu, rahvusvaheline õigus öö, öö, ütleb seda ka selgelt, piinamine on igal pool keelatud, Euroopa Liidu riigid nagu Rootsi, Ühendkuningriik, Itaalia ja Rumeenia on koostööd teinud CIA-ga läbi vangide üleandmise USA-le ilma mingite tagatisteta. Rootsis lubati ebainimlikes tingimustes inimesi välja lennutada me peame aga leidma tõe, välja selgitama tõe. kurjategijad tuleb kohtu ette tuua. ning äh, inimesed peavad vastutama. suur tänu, kas te olete nõus härra Arti sinise kaardiga? ma tean, et te nõustute minuga selles, et piinamine on alati ebaseaduslik ning tuleb ta igal pool ka hukka mõista. kas te nõustute ka sellega, et äh, sõjaliselt on vaja läbi viia korralikke ülekuulamisi? viitan siin härra Collinsile USA sõjaväest, kes ütles, et minu teenistusajaga võrreldes on ülekuulamine palju keerulisem tulenevalt juristide tegevusest, me ei saa tõhusaid ülekuulamisi enam läbi viia avantüristlike juristide tõttu oleme me kaotanud äh, võime esitada tõsiseltvõetavaid äh, kaugeleviivaid küsimusi. Hm. Äh, härra, te rääkisite nii kiiresti, et kolleegid ei saa teist aru, teil on kolmkümmend sekundit ju aega. ma tuletan kõigile veel meelde, et rääkige rahulikult, siis saavad kõik teised ka teie jutust aru. kolleeg, kas te saite aru küsimusest? ei saanud. seega, Cecilia, teil on võimalus vastata. ma olen valmis vastama küll need, nende meetodite brutaalsus ja need õigustused on vastuvõetamatud. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad nüüd kõik üheskoos sellele vastu astu-, astuma, see, sellele, mis juhtus nii teie kui minu kodumaal. nüüd on aeg tegutseda, on aeg lõpetada karistamatus ka Euroopas. Thank you very much. The next aitäh, järgmine kõneleja poolteist minutit proua Anderson. suur tänu. hiljutine senati raport CIA ülekuulamismeetodite kohta paljastab USA administratsiooni öö, lubatud piinamised. kahjuks see ei ole mingi uudis kasutati viit erinevat tehnikat Briti valitsuse poolt selleks, et piinata neljateistkümnet Iiri meest neli, nelikümmend aastat tagasi. selle tulemusena öö, öö, kaebas Iiri valitsus Briti valitsuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse, see oli esimene kord, kui üks liikmesriik teise sinna kaebas, see, see toimus seitsmekümne kaheksandal aastal, see oli siis see kuulus Iirimaa versus Ühendkuningriik eh, kaasus. aga need viis eh, tehnikat kuulutati eh, ebainimlikuks ning alandavaks, mitte piinamiseks. Bushi administratsioon õigustas selliseid piinamistehnikaid nii Iraagis, Afganistanis kui Guantanamos Nad kasutasid selle õigustamiseks just Euroopa Kohtu lahendit. aga hiljutine teave näitab, et Briti valitsus valetas äh, Euroopa Inimõiguste Kohtule, äh, kirjeldades neid piinamistehnikaid ning need neliteist meest olid piinamise ohvrid tegelikult. Need piinamistehnikad äh, lubati kõige kõrgemate ametnike poolt Äh, Lord Carrington, Briti kaitseminister, oli äh, loa andjaks. ainult eelmisel, alles eelmisel nädalal Briti valitsus kinnitas, et et äh, nad soovivad, et inimõiguste kohus vaataks selle küsimuse uuesti ära ning üle ning mõistaks britid piinamises süüdi. Briti valitsus peab vabandama nende viie piinamistehnika kasutamise eest, nii nagu nad tegid seda Keenia juhtumi puhul ja Ameerika valitsus peab tegema sedasama tuletaksin kolleegidele meelde, et meil on konkreetne teema, millest me täna vaidleme, mille üle me täna siin vaidleme ja palun rääkige sellest teemast. kolleeg Sargentini järgmisena. Äh, ma püüan teema juures püsida no,, piinamine Luure Keskagentuuri poolt. Äh, see no, nagu aru, äh, aruanne peaks Euroopa Liidu ärkvele raputama. roheliste fraktsioonis oleme me möödunud kuudel äh, püüdnud äh, saada selgust ka üleviimislendude kohta, mis puudutavad Euroopa riike, ka see on asi, millest tuleb rääkida. Euroopa riigid on USA-ga kaasa mänginud ning äh, küsimus äh, on tegudes, mida pandi toime väljaspool äh, Ameerika Ühendriikide territooriumi. Äh, seotud on sellega just nimelt meie riigid, Euroopa Liit ning nüüd tuleb meil alustada otsast peale oma uurimistega. Euroopa Parlament peab saama selgusele selles, mil määral Euroopa Liidu riigid on selliste praktikatega seotud. järgmisena Konstantinos Papadakis, üks minut βασανιστήρια της CIA δεν εκπλήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες... CIA piinam, poolne piinamine on vastuvõetamatu. Ühend, äh, ühe, Ühendriikide salateenistustel on minevikuski äh, ette näidata sarnaseid tegevusi, toetades huntasid, äh, läbi viies piinamist ja mõrvu. Euroopa Liit peaks olema inimõiguste kaitsja ühine välis- ja julgeolekupoliitika, Eurojust, Europol, kõik need õiguskaitseorganid ja ka NATO on USA liitlased. Euroopa Liit teeb koostööd USA-ga paljudes sektorites, tambitakse jalge alla töölisklassi õigused, kuulatakse pealt telefonikõnesid, viiakse läbi äh, äh, järelevalvet ja äh, teostatakse piinamist. see on kapitalismi tõeline pale. kuritarvitatakse inimesi. monopolid valitsevad ning inimesed ei saa võimu enda kätte võtta, aga me suudame tegelikult sellise korra kukutada. aitäh, nüüd kaks minutit, härra Brock. president. härra president, lugupeetud nõukogu esindaja, härra volinik, lugupeetud saadikud Ehm, minu arvates eh, on tegemist väga tähelepanuväärse teoga avaldada niisugune aruanne, see näitab erinevalt eh, USA-s ja eh, erinevalt Venemaast ja Hiinast, et Ameerika on alati valmis tunnistama oma vigu ning asju uurima see on väga suur vahe demokraatia ja diktatuuri vahel. seetõttu ei peaks me demokraatiat hukka mõistma, me peame nägema asju nii, nagu nad on. piinamine ei ole lubatud, kuid me, me ei saa piinamist õigustada ning see ei on, see on seadusvastane, see on ebahumaanne, seda tuleb kritiseerida, see on kõigile selge ning ma tõepoolest olen ka ise Guantanamos käinud ning ka siis sai öeldud, et piinamine ei ole vastuvõetav, sellist tegevust tuleb kritiseerida, kuid palun siinkohal mitte sõimata selle pärast Ameerika Ühendriike kui maailma suurimat mõrtsukat see, nad on eksinud, nad on teinud vigu, kuid nad on teinud seda võideldes terrorismi vastu ning nendel tegudel on olnud ka eellugu, millega tuleb arvestada. vabaduse ja julgeoleku vahelist tasakaalu ei saa aga hoida inimõigusi rikkudes see on õige. E, ameeriklased püüavad tasakaalu taastada ning minu arvates on just see oluline punkt. tuleb teha kriitikat, e, kuid tuleb arvestada ka taustaga e, ning seetõttu peab meie lähenemine olema tasakaalustatud. me peame austama ameeriklasi selle eest, et neil on julgust tunnistada oma tehtud vigu ning astuda vastu tagajärgedele. Ameerika võrreldes paljude maailma diktatuuridega on astunud julge sammu ning me nagu suur tänu, katkestab president kõnelejat, kas te vastate kolleeg Padi sinise kaardi küsimusele? Mr Pate, you have the floor. palun, härra Pate. ma jagan härra Brocki seisukohti selles küsimuses ja mul on küsimus talle et milliseks härra Brock hindab nüüd riske terrorismivastases võitluses tulenevalt äh, sellest raportist et kas ta näeb kas on võimalikke mõjusid ka edasisele terrorismivastasele võitlusele tulenevalt sellest olukorrast noh, kahjuks alles eile me nägime kohutavat sündmust pakistanis et milline on tema hinnang? ma ütlesin, et võitluses terrorismi vastu äh, tuleb meil äh, olla seisukohal, et inimõigusi ei tohi rikkuda. Äh, ameeriklased on teinud vigu, seda tuleb kritiseerida, kuid terrorivastane võitlus peab jätkuma. Hat... Äh, äh, härra Brock, äh, teie kõne vallandas küsimuste voo, siin on küsimus kolleeg Intveldilt ja kolleeg Kaanilt. kas te olete nõus vastama neile küsimustele, vastame siis järjest, üks minut kummalegi küsimusele vastamiseks. proua Vintvelt, palun. Uh aitäh, härra president. väga meeldiv, et kolleeg Brock mõistab hukka piinamise kasutamise ükskõik millistel tingimustel sest meil on palju vabandusi seoses erinevate tingimustega ja nii edasi ja nii edasi, aga nii palju aastaid on ju möödunud, mille jooksul inimesed oleks pidanud kohtu ette toodama, aga neid võimalusi ei kasutatud ära kuni tänaseni. ameeriklased aga suutsid vangistada isegi inimesi, kes paljastasid neid, neid skandaali, skandaale nagu John Kiriako, Äh, kes saadeti ka vanglasse, selle asemel, et äh, vangistada tõelisi kurjategijaid. kas te ei arva, et nüüd oleks aeg äh, need vead parandada? härra Kaan, härra Brock, suur tänu teiepoolse panuse eest. USA lähedaste sõpradena peaksime me vast paluma, et nad sulgeksid Guantanamo Bay suur tänu, me võtame veel ühe küsimuse, kolleeg Ernst soovib samuti sõna saada ma äh, toetan, härra Brock, äh, teie seisukohti paljudes asjades, kuid ma soovisin küsida, äh, kas te ei leia, et on vaja juriidilist baasi selleks, et tõepoolest oleks võimalik inimesi, kes inimõiguste rikkumises süüdi on, kohtu ette tuua. asjale tuleks läheneda juriidiliselt. suur tänu, härra Brock, üks minut vastata kõigile kolmele küsimusele jah, see viga on minevikus, see viga tehti, selle eest tuleb vastutusele võtta, tuleb võtta vastutusele juriidiliselt, kui vigade tegemine on tõestatud, kuid need ei ole need väited, mida mina tahtsin esile tuua. kas nüüd Guantanamo tuleks kinni panna, selle kohta, seda olen ma nõudnud juba kaheksa aastat, seda ei ole mul vaja uuesti rõhutada, seda olen ma alati tahtnud. me peame vaatama ka seda, et me väljendaksime ennast selgelt, kes olid need riigid, kes oleksid valmis olnud võtma eh, need vangid enda juurde, keda Guantanamos kinni hoitakse. Guantanamo oli ainus võimalus, võib-olla oli veel, olid veel mõned riigid, kes oleksid valmis olnud seda tegema eh, ning me ei saa siin silmakirjalikult eh, rääkida ainult juriidilistest nüanssidest kuid loomulikult peab leidma ka juriidilise baasi, tegemist ei ole ainult poliitilise küsimusega ning äh, poliitilist vastutust kandvad äh, isikud peavad loomulikult ka äh, sellest lähtuma, aitäh. järgmine kõneleja kaheks minutiks, kolleeg Claude Moraes. aitäh, president. üks asi oli härra Brokil õigus. me kõik peame tervitama härra Feinsteini USA-s, proua Feinsteini, ta käitus väga vapralt nii varem kui ka praegu, ta oli suure surve all seda raportit koostades ning me peaksime eh, endale aru andma ja härra Corello on vast ka nõus, et me, me nüüd tunneme ennast ka õigustatuna, et me viisime läbi kahe tuhande kuuendal aastal selle eh, ebaseaduslike väljaandmiste uuringu. tuletaksin teile meelde, et kahe tuhande kuuendal aastal, kui me uurisime sekundaarsetest allikatest mitte eh, esmastest allikatest, mis oli eh, senati kasutuses, vaid sekundaarsetest allikatest neid eh, kohutavaid piinamisjuhtumeid siin parlamendis, siis me olime siin parlamendis suure surve all, et me uurisime justkui enda valitsuste tegevust, aga nüüd on meie tegevus leidnud õigustust, sest meie jõudsime toona samasugustele järeldustele, meil oli väga keeruline seda toona teha mis järeldustele me jõudsime siis? samadele, mida ütles vabariiklane John McCain, keda ennastki on piinatud. ning tema mõistab, mõistab samuti piinamise ning ülekuulamise vahet. ta ütles, et see oli õiguslikult ja moraalselt vale, aga ta ütles ka, et sellest ei tulnud mingisugust uut infot terrorismivastase võitluse jaoks need inimesed ei suhtu terrorismi leebelt, vaid nad mõistavad selget vahet ülekuulamise ning piinamise vahel ning hea ja halva info vahel. tegemist oli John McCainiga ning teda sellepärast täna ka tsiteeritakse. niisiis, meie uuring leidis nüüd õigustust, aga me ei peaks lõpetama, inimesed endiselt kannatavad Guantanamos, nagu näiteks Sheikh Mohammed. meie valitsused nõuavad, et nad vabastataks, neid on piinatud, neil on pered, aga nad kannatavad endiselt vanglas seega see lugu ei ole lõppenud, vaid alles algab tegemist on ju meie Euroopa Liidu kodanikega, kes kannatavad praegu vanglates, keda on korduvalt piinatud, me soovime neid tagasi ning me peaksime neid siin esindama. aitäh. rohelise kaardi küsimus. kas te olete nõus härra Kaani rohelise kaardi küsimusega? Ah, uh, can... aitäh! tahaksin küsida nende saadikute nimel, kes siin kahe tuhande kuuendal aastal kohal ei olnud. Te mainisite kahte asja, et teie tegevus on nüüd õigustust leidnud ning et toona oli tege-, tegevus väga keeruline. miks te seda ütlesite? aitäh selle lühikese küsimuse eest vastuseks teile ja ka härra Koljole, kes juhtis toona väga hästi seda uurimiskomisjoni, raportöör oli Claudio Fava Itaaliast, kes nüüd kuulub Itaalia parlamenti. Nemad, nend-, nemad, nendel saadikutel oli, e-, seisis ees väga raske ülesanne. meie parlament on läbi viinud kolm tõsist uuringut, Echelon, massiline öö, jää, öö, jälitus ning nüüd see CIA piinamine ning need kõik ütlesid kolme asja ehk siis, et meie parlamentaarne järelevalve ei ole piisav selliste tegevuste jaoks ning see ebapiisav parlamentaarne järelevalve, palun lubage mul kiiresti lõpetada, see ebapiisav parlamentaarne järelevalve võimaldabki selliseid tegevusi, mida me nüüd näeme, ehk siis see e, ekstreemne piinamine, e, millest on räägitud ka senati raportis ning me peame seda olukorda parandama, seda ma sooviksingi teile öelda. uued parlamendisaadikud peaksid ka huvituma sellest, mis praegu toimub aitäh. veel üks sinine kaart, härra Karim, kas te olete selle küsimusega ka nõus? härra president, suur tänu. tahaksin tänada ka härra Moraesi tema töö eest sellel, selles küsimuses aastate jooksul. härra Moraes, üks suurimaid meie ees seisvaid väljakutseid on saada teavet omaenda valitsustelt kas te olete nüüd rahul eh, sellega, et, et meie valitsused on kogu info meile edastanud ja kui nad ei ole seda teinud, siis kas meie võime üldse julgelt tunda ennast, et meie kodanikud kunagi enam piinamise ohvriks ei satu? loomulikult me ei ole saanud kogu teavet, seetõttu ma eh, proua Feinsteini ka julgeks kuulutasin, kui mina ja härra Prokk kohtusime temaga, siis nägime kohe, et ta on väga vapper, meie oleme parlamendiliikmed, ning CIA juurdluse käigus Euroopa Parlamendis, kus meid halvustati, mõistsime me, et me tegeleme siin ju omavalitsustega. vahel peavadki parlamendisaadikud ju omaenda valitsust uurima loomulikult kogu teavet meile ei edastatud, me peame olema väga põhjalikud, üritama saama, saada võimalikult palju teavet, sageli on see teave sekundaarne, sekundaarsetest allikatest, nagu ma ütlesin, aga me peame seda tegema, sest ilma sellise vastutuseta vastutusele võtmata me edasi liikuda ei saa. ma kordaksin veel, meil on endiselt Euroopa kodanikud, kes on täiesti süütult vangi, vangis me peame nad vabastama, see on kriitilise tähtsusega küsimus ning kõik parlamendisaadikud peavad ka neid inimesi esindama. aitäh. härra Henkel, üks minut als langjähriges pikaajalise Amnesty Internationali liikmena olen mina täpselt nagu kõik teisedki siin vapustatud sellest, mis eh, Ameerika Ühendriikides aset on leidnud, kuid ma sooviksin siinkohal meenutada ka seda, et need olid ameeriklased ise, kes selle asja üldsuse ette tõid. see oli Ameerika senat Ja, ning nad ise samuti arutavad kriitiliselt neid küsimusi, seda, millega Ameerika valitsus hakkama on saanud. mis mind aga äh, hämmastab, on see, et me nüüd no, võtame siin ette jälle ameeriklased, kui me vaatame, mida kõike Venemaa luureteenistus teeb, sellega me ei tegele ning äh, raporti kaasautorina, mis puudutab inimõiguste olukorda viimaste aastate jooksul, äh, oleme alati näinud, et me tegeleme asjadega, mis enamasti või väga sageli on suunatud Ameerika vastu. oleks tore, kui me vahetevahel siiski tegeleksime ka muudes riikides aset leidmate inimõiguste rikkumistega. suur tänu. nüüd Angeelika Mlinar, palun suur tänu härra president austatud volinik härra Teravedo. Äh, me ei räägi siin millestki uuest, aga oleme endiselt üllatunud. CIA hakkas inimesi piinama juba kahe tuhande esimesel aastal, kahe tuhande kuuendal aastal leidsime me, et agentuur vastutas ka ebaseaduslike kinnipidamiste ning väljaandmiste eest Euroopas. Nende inimõiguste rikkumiste kõrval on tekkinud ka selline nõiaring, terroristidel on veel üks põhjus, miks jätkata oma võitlust ja propagandat nüüd on USA senat tulnud välja selle raportiga ning on aeg, et suuname tähelepanu jälle sellele, mis on toimunud ka Euroopa Liidu sees. Euroopa liikmesriigid ei ole süütud, nagu seda on rõhutanud ka kolleegid Cecilia Wikström ja Sophie Intvelt. paljud liikmesriigid olid teadlikud CIA tegevusest ning mõned suhtusid neisse isegi sallivalt või soosivalt. nagu juba öeldud, Poola on lõpuks selle üles tunnistanud, mõned teised veel vaidlevad vastu. Euroopa Liit peaks järgima eh, USA eeskuju, sellised eh, tavad, millest me nüüd kuulsime, ei ole Euroopa Liitu väärt. seetõttu kutsuma liikmesriike üles eh, koostama siseriiklikke parlamentaarseid juurdlusi, et välja selgitada kogu äh, CIA tegevuse ulatus Euroopas. aitäh! järgmine kõneleja kuue fraktsioonist, härra Kostas Krisogonos, üks minut. ebainimlik käitumine CIA poolt Bushi valitsuse ajal kinnipeetavate ülekuulamisel näitab, et ei austata inimõigusi. suurem osa USA poliitilistest jõududest on sellega tegelenud, igal aastal nõutakse küll inimõiguste raporteid kolmandate riikide kohta, aga samal ajal rikuvad nad ise üheksakümne neljanda aasta piinamisvastast konventsiooni tuleb välja, et Euroopa Liidus see meid eriti ei huvita. me küll kaitseme põhiõigusi, aga tegelikult reaalsuses viimastel aastatel oleme me need õigused jalgade alla tampinud. eriti läbi nende säästuprogrammide, kasinusprogrammide, läbi selle, et on toetatud äh, ravimitööstust, aga samas on äh, pärsitud äh, küttetoetusi talvel me peame kaitsma põhiõigusi, sest muidu me hävitame Euroopa. aitäh. Jean Lambert, üks minut. Like others, I... aitäh president nagu teised tervitan ka mina senati raportit ja avaldan äh, kahetsust sest mõlemad suured erakonnad ei osalenud täielikult protsessis selgelt on välja öeldud, et piinamine on keelatud, me teame, et see jätab haavad kehale ja vaimule ja meil on siin parlamendis liikmeid, kes on piinamisega kokku puutunud ja võivad seda kinnitada. mina äh, tõstatan jällegi äh, siin äh, kojas Guantanamos viibijate küsima, nagu Jacques Amel, Londoni elanik, kes on vang, vangis, keda Bagramis pidati ja kaksteist aastat hiljem on ta endiselt Guantanamos kuigi tal äh, lubati, et ta saab lahkuda juba kahe tuhande seitsmendal aastal. Briti valitsus on äh, lubanud, et ta saab tulla tagasi ja äh, liituda oma poolakas naise ja lastega ja ma ei saa aru, kuidas ta saab endiselt edasi Guantanamos olla, kui kaks demokraatlikku valitsust on kokku leppinud, et ta peab kodumaale tagasi pöörduma ning ma arvan, et piinamise kasutamine äh, alavääristab meie nõus, nõudmisi, kui me nõuame teistelt maailmas inimõiguste austamist. me saame oma maine päästa ainult siis, kui nende kuritegude toimepanijad kohtu ette tuuakse, aitäh. aitäh ja järgmisena äh, Gianluca Punanno, üks minut aitäh, president. erinevalt oma kolleegidest leian mina, et luurekeskagentuur toimis õigesti. me peame eh, meeles pidama, mis juhtus eh, eh, üheteistkümnendal septembril terroristid tapsid New Yorgis tuhandeid inimesi ja viimasel ajal on terroristid äh, inimestel päid maha raiunud. Äh, vaadake, mis juhtus Pakistanis, mis juhtus Austraalias. piinamine peab olema olemas äh, selleks, et inimesed Euroopas saaksid ennast rahulikult tunda. terroristid on elajad. inimesed, kes selliseid tegusid toime panevad, on elajad. terroristidega tuleb võidelda. Guantanamo, Guantanamo peab lahti jääma. me peame terroristidega võitlema Äh, kui nemad mõnel teie, teie sugulasel või lapsel pea maha raiuksid, kas te siis räägiksite sama juttu? vaadake, mis on kirjas äh, islamiseadustes. islamiseaduses räägitakse endiselt sellest silm silma, hammas hamba vastu. Äh, islamistlik poliitika on terroripoliitika ning islami usk toetab seda. Netanyahu on täna öelnud, et eurooplased on silmakirjalikud. me hääletasime silmakirjalikult Palestiina resolutsiooni teemas kuus miljonit inimest on surnud ja meie räägime Palestiinast. aitäh. niisiis, teile on sinine kaart äh, proua Spinellilt, olete valmis sellele vastama? Äh, kas kolleeg mõistab, et nende sõnadega ta ründab tervet rida põhiõiguste harta sätteid ja samuti Euroopa inimõiguste harta sätteid. ta äh, ütles midagi, mis on täiesti lubamatu. siin parlamendis me tugineme demokraatlikele väärtustele, meie oleme piinamise vastu ning mõrvareid ei saa nimetada elajateks. kas te üldse saate aru, mida te ütlesite? palun, äh, palun vastake nüüd sellele küsimusele. jah, loomulikult vastan ma sellele küsimusele ja mulle meeldib see silmakirjalik aplaus nendelt inimestelt, kes siin istuvad, nad ei võitle demokraatia eest seal, kus peaks selle eest võitlema. mina ütlesin lihtsalt seda, et igaüks, kes selliseid kohutavaid kuritegusid toime paneb, ei saa oodata kalamari ja šampust. selleks, et teatud asjade vastu võidelda, peame me teatud viisil käituma, sellepärast et muidu ei ole terrorismi vastu kunagi võimalik võidelda. meil ka Itaalias on samuti terror, terrorism, punased brigaadid, kuidas me nende vastu võitlesime, jah, me panime panime nad äh, vangi, aga äh, meil oli ka teisi inimesi, kes käitusid teistmoodi ja ma tahaksin öelda, et on täiesti selge, et ameeriklastel, äh, ameeriklased toimisid hästi ja kui teised toimisid, võitleksid sama hästi islamiterrorismi vastu, siis oleks see tore, sellepärast et terroristidest tuleb lahti saada. aitäh ja nüüd Carlos Coelho järgmisena Rahvapartei nimel aitäh, president äh, äh, äh, lugupeetud nõukogu esindaja, lugupeetud voli, volinik. kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal aastal moodustas parlament uurimiskomisjoni, mille juhiks mul oli au olla Eh, tollal eh, eh, me leidsime, et selline õigusriik nagu USA ei saa toime panna selliseid kuritegusid, mida talle ette heideti. ameeriklased tollal kinnitasid meile, et mitte midagi taolist ei juhtunud, nad vaidlesid, nad valetasid meile. ning ma arvan, et nüüd on USA kogu maailmale kirjutanud, kinnitanud, et neil eksisteeris selline ebaseaduslike üleandmiste programm. Nad on tunnistanud, et olid olemas salavanglad, nii et, et kõik, mida me tollal uurisime, vastas tõele. Nad äh, valetasid äh, meile korduvalt ja seda me näeme praegu avaldatud USA senati raportist. Äh, ja Äh, sellises olukorras tuleb käituda julgelt, äh, on vaja teatud moraalset julgust, äh, tuleb vältida vigasid ja vaadata, et need vead enam kunagi ei korduks. oluline on ka see, et tõde võidule pääseks. tõde tuleb tegelikult kunagi alati päevavalgele ja liikmesriikide valitsused ei tohiks sellele takistusi tekitada. ma tahaksin äh, äh, meelde tuletada, et mitte ükski äh, salateenistus ei saa põhiõigusi eirata, põhiõigused on võõrandamatud. piinamine ei ole moraalselt aktsepteeritav, see on rahvusvahelisel tasandil hukka mõistetud ja piinamine ei ole ka tõhus, seda on senaator McCain öelnud. meil on demokraatlik defitsiit salateenistuste kont-, tegevuse kontrolli üle Äh, meil on vaja, äh, need süsteemid, mis meil kontrollimiseks on, ei ole toiminud, salateenistused on meile valetanud ja see ei ole lubatud. Äh, meil on vaja nende üle demokraatlikku kontrolli. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus. kas olete valmis sellele vastama? palun Um, aitäh, ma olen nõus äh, sellega, äh, mis äh, öeldi, jah, me uurime piinamist ja teisi sündmusetuid tegusid aga kas ei oleks hea, kui need uurimised lõpetatakse sellega, et lihtsalt teatud julgeolekutöötajad äh, tuuakse ohvriks, aga, aga poliitikud, kes neile korraldused andsid, pääsevad karistamatult. kas teie arvates on selline lähenemine õige või vale? palun ma olen teiega täiesti nõus. Nende uurimiste ülesanne ei ole lihtsalt kindlaks teha, kes mida tegi. sama päevavalge tuleb tuua ka need, kes on selliseks tegevuseks loa andnud. mitte ainult need, kes need teod toime on pannud. meil on vaja mineviku praktikatele selg pöörata, me ei tohi tulevikus toime panna samasuguseid vigu ja see on kõige olulisem. aitäh ja nüüd härra Weidenholzer vabadused on lääne ühiskonna üks põhiväärtusi ja iga riik peab kaitsma neid väärtusi. minul ei ole mitte mingit kahtlust, et teatud olukordades, teatud tingimustes on võib-olla vaja neid õigusi piirata üheteistkümnes september oli üks selline olukord. tollal mõtlesid paljud et äh, need meetmed, mis äh, rak-, meetmed äh, võib-olla olid proportsionaalse, ebaproportsionaalsed ja seda paraku see raport kinnitab. lääneriikide julgeolekupoliitika on vaja rohkem järelevalvet, rohkem kontrolli me ei saa teha endale siin pidevalt mingeid erandeid me, eh, terrorismi eh, oht on aina kasvanud. Eh, Saksa ajakirjades räägitakse sellest, et võib-olla Osama bin Ladeni kõige suuremaks triumfiks oli see, et Ameerika ei ole nüüd õigusriik. me peame tunnistama, et selline Äh, lubamatu käitumine äh, toodi äh, päevavalgele just ameeriklaste enda poolt, see näitab, et ameeriklased ei taha olla mitte õigusriik ja see on äärmiselt olulisem. me ei tohi seda ka kõike kasutada eneseõigustamiseks, me peame pöörama asjale kriitilist tähelepanu ja vaatama näiteks, milline on olnud täpselt Euroopa Liidu liikmesriikide roll. kuriteod Äh, äh, on selline, kuritegude eest tuleb äh, kohtu ees vastust anda. see on see ülesanne, mille see raport meile paneb, aitäh. Eh, aitäh. Angel Tšambaski järgmisena. ECR fraktsiooni nimel ja teil on üks minut aega. aitäh, kolleegid nõukogu esindajad ja komisjoni esindajad ei ole kahtlustki, et nende faktide päevale to valgele toomine äh, selles USA raportis äh, näitab, et Äh, riik, mis väidab, et ta kõige rohkem kaitseb oma kodanike õigusi, et kaitseb kõige rohkem inimõigusi maailmas, on tegelikult neid õigusi süstemaatiliselt rikkunud. üks asi peaks olema selge, et me ei saa lihtsalt tühipaljaste vabadustega neid tegusid õigustada, iga massivõrvar võib sedasama teha. USA ning kogu maailm peab äh, väga tõsiselt uurima äh, selliste rikkumiste toimepanijaid ja neid ka karistama. aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna härra Vaigel ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, president Äh, äh, volinik, tahaksin sissejuhatuseks öelda, et äh, ma olin rahul teie tänase sõnavõtuga ja hinnanguga, mille olukorra, olukorrale andsite. aga ma tahaksin öelda, et kui me äh, räägime terrorirünnakutest, mis leidsid aset USA-s äh,, siis avaldasime oma solidaarsust USA-le, aga kahjuks see terrorivastane sõna, sõda on tõstatanud terve rea küsimusi ja äh, äh, tekitanud olukordi, millega me ei saa leppida USA on ohtu seadnud ka mitmed Euroopa Liidu liikmesriikide maine, kellest on saanud USA liitlased. USA ei saa keela, kinnitada, et saja kuuekümne viie piinamisvastase konventsiooni allakirjutaja hulgas ei ole nende nime. Nad peavad eh, nende kuritegude toimepanijad vastutusele võtma. USA õigussüsteem, kui see süsteem otsustab mitte tegutseda ja mitte karistada, neid, kes neid tegusid toime panid, siis ähm, võib äh, neid äh, tabada rahvusvahelise kriminaalkohtu määrus, mis lubab kohtul asju üle võtta, kui äh, riigid ise ei soovi tegutseda. see kohus võib välja anda ka vahistamismääruse kõigi nende inimeste kohta, kes nende kuritegudega seotud on ja nad vastutusele võtta Äh, USA on teinud väga vähe, USA on äh, astunud ainult väikese sammu ning äh, me ei tohi unustada seda, et Guantanamo on endiselt avatud ja tegutseb, aitäh. aitäh. järgmisena Pablo Iglesias kuue fraktsiooni nimel üheks minutiks. aitäh. jah tegemist on väga tõsise probleemiga, inimesi ei ole tundide ja ööpäevade viisi lastud magada, neid on simuleeritud äh, uput-, neid on uputatud, on piinatud ka puue, puuetega inimesi, see kõik on selles raportis kirjas ma, ma ei tea, millised inimesed on võimelised selliseid tegus äh, äh toime panema. ainult äh, fašistid siin kojas toetavad piinamist äh,, aga alati äh, jätavad need inimesed endast mulje, justkui oleksid nad demokraadid äh, sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei liikmed minu kodumaal on olnud valitsustes, mis on teinud koostööd USA-ga Äh, äh, aidanud piinata nõndanimetatud väidetavaid terroriste. Äh, suur aitäh! ja nüüd saab fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel sõna härra Korvin Mikke. demokraatia on enamuse türannia ja enamus ei hooli põhimõtetest, vabadusest, inimõigusest, enamus soovib turvalisust ja selleks on nad valmis piinamise, tapmise, ükskõik millega mina äh, tahan, et Euroopa Parlament äh, looks uurimiskomisjoni vähemalt äh, Poola puhul, sellepärast et Poola valitsus eitab kõike eitatakse seda, et, et Poolas piinamised toimusid ja praegu on need jõud Poola parlamendis enamuses. Ehm, ehm, ja äh, me teame, et Poola poliitikud äh, pidasid äh, luurekeskagentuuriga pidevalt läbirääkimisi selle teemal. niisiis ma teen ettepaneku, et me looksime selle uurimise komisjoni, härra Edelriits on kindlasti minuga nõus, mina. aitäh. järgmisena Daniel Puda, Rahvapartei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 Ehm, seetõttu me peame võitlema ühiselt selle jõuping-, selle vastu, me peame kaitsma inimesi, inimõigusi, et eh, täna värbavad terroristid üha rohkem ja rohkem inimesi, see on tõlgitud ka meie ühiskonna lõhustamisest ja seetõttu on meie ühiskonna väärtused sattunud ohtu eh, eh, väga paljud inimesed puutuvad iga päev kokku terrorismiga ning seetõttu tuleb sellele ohule lõpp teha me Äh, peame tunnistama seda, et terrorism ei pea kinni riigipiiridest, me peame juhtima tähelepanu terrorismi põhjustele ja üritama äh, äh, nende põhjuste kõrvaldamiseks midagi ära teha, selleks et terrorism väheneks ja selle teema liigne politiseerimine ei aita kaasa. me ei ole mitte kunagi nõus nende ebainimlike meetoditega, meetoditega, mida kahetatakse, piinamine on ebainimlik ebainimlik, see tuleb hukka mõista, ükskõik eh, millistes tingimustes seda ka ei toimuks, eh, sellepärast et eh, muidu teeme ka ohvritest timukad. kõikide riikide ühine eesmärk peaks olema inimõiguste austamine, meil on vaja pöörata tähelepanu oma kodanikele, ükskõik kus nad ka ei oleks, aitäh w swoim czasie to ważne. E, pani poseł anna gomes. E, suur tänu järgmisena anna gomes sotsialistide ja demokraatide nimel palun kaks minutit. põhimõtteliselt äh, juba kaks tuhat seitse ütlesid seda, mis siin nüüd kirjas on Euroopa äh, Parlamendi liikmedki räägime siin äh, salavanglatest. Äh, Bushi valitsus äh, eksitas nii USA kui ka Euroopa avalikkust. eurooplased tegid ameeriklastega koostööd, kakskümmend viis riiki riigi tegid ameeriklastega koostööd. Need riigid lubasid lennukitel äh, üle oma territooriumite lennata äh, või muud moodi tehti koostööd. Euroopa Parlament äh, peaks jõustame mehhanismi, mis takistaks liikmesriikide osalemist sellistes Ameerika programmides. ka Portugalis äh, oli selliseid lende, mis tõid äh, terroriste äh, Guantanamosse. praktiliselt kuus korda luure keskagentuuri töötajad kasutasid ka Portugali territooriumi. eurooplased kas ei olnud selle vastu või nad olid äh, kaastöötajad, nad tegid koostööd ja selliste vahemaandumiste ajal äh, viidi läbi piinamist äh, ka koha peal, näiteks äh, Portugalis Assooride saartel ja alates kahekümne kuuendast aastast on tehtud kõik, et seda tõde varjata, kriminaaluurimist on takistatud, Euroopa Parlamenti ja riiklikke parlamente veeti ninapidi seoses nende Guantanamo lendudega. president, ma kohe lõpetan. siin on tehtud äh, palju püüdlusi äh, selleks, et Euroopa jätkaks ähm, Luure Keskagentuuri toetamist äh, ja see on tõesti väga häbiväärne nii Portugali kui ka kogu Euroopa jaoks. Teil on härra Murinolt sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? palun, kolleeg Murino. suur tänu, austatud kolleegid kui me räägime siin avalikult äh, inimõiguste poolt, siis sellised äh, vangilaagrid nagu Guantanamo eksisteerivad äh, USA senat on samuti paljastanud Abu Ghraibi skandaali osad riigid lubasid luure keskagentuuril oma territooriumi kasutada, kas neid mitte ei tuleks Euroopa ametkondade poolt karistada? suur demokraatia tunnistab vigu, võib-olla see juhtuski USA-s ja sama me nõuame siin Euroopa Parlamendis, kõik, kes vastutasid Euroopas, peab äh, peavad saama paljastatud, me ei tohi lubada karistamatust. oli inimesi nii madalamal kui ka kõrgemal tasandil, kes olid osalised selles barbaarsuses, mida luurekeskagentuur ka Euroopas toime pani. järgmisena saab äh, sõna proua von Storch äh, üheks minutiks meil on äh, üle kuue tuhande lehekülje selles raportis, kui viissada lehekülge on äh, avaldatud USA piinas, üks inimene sai surma, see piinamine oli isegi mõttetu, äh, aga piinamine on igal juhul keelatud, eesmärk ei pühitse siin vahendeid ÜRO inimõiguste konventsioon ütleb, et kedagi ei tohi piinata. ma täheldan, et eh, esiteks piinamine kuulub keskaega või äh, selliste riikide äh, praktikasse, kes ei ole õigusriigid, see ei kuulu kahekümne esimesse sajandisse. piinajaid äh, tuleb äh, karistada rahvuslikus kohtus või rahvusvahelises kriminaalkohtus. on ülim aeg, et USA samuti tunnustaks rahvusvahelist kriminaalkohust ning ei kaitseks kriminaalkurjategijaid ja edendaks karistamatust. suur tänu! suur tänu. järgmisena saab sõna Javier Kosopermui üheks minutiks, palun. jah, tegemist on tõesti põrgutehnikatega, mida on kasutanud siin, kasutatud läbikuulajate poolt, see on piinamine, see on täielik piinamine, seda tuleb mitu korda kuulata kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta resolutsioonis me ka ütlesime, et tuleb äh, uurida seda programmi, mida rakendati äh, ka Euroopa äh, territooriumil. seal räägiti takistustest, mis meil uurimistel on, ka minu riik osales selle programmi uurimisel, salavanglad olid ka Leedus, Poolas ja teistes riikides. me peaksime tõesti nõudma uurimist, mis äh, teeks kindlaks süüdlased ja see küsimus tuleks anda üle justiitsasutustele. see, kes on äh, süüdi, sellega tuleb ka midagi ette võtta äh, või muidu tuleb Euroopa Parlamendis lõpetada inimõigustest rääkimine. nüüd Gilles Breton, üks minut. Le rapport qui vient d'être publié révèle raport, äh, mis avaldati, näitab selle, et CIA, CIA tegeles äh, piinamisega juba mitmeid äh, aastaid ja see ei ole ka väga üllatav, me näeme, et USA-st on saanud agressiivne suurvõim, mida me peaksime eba-, umbusaldama. Wikileaks näitab seda, et NSA tegeles samuti massiliselt inimeste jälitamisega, nende andmete, neil oli juurdepääs inimeste isikuandmetele Elmsburtoni äh, seadus on vastuolus rahvusvahelise õiguse põhimõtetega. USA maksis äh, ühele äh, Prantsuse pangale BNP-le kuus miljardit trahvi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nad äh, tahtlikult destabiliseerisid olukorda Ukrainas. kui palju on meil vaja veel provokatsioone äh, ning alandust, enne kui Euroopa Liit mõistab, et on vaja hakata, äh, on vaja hakata midagi teha, tegema ning keelduma lepingu allkirjastamisest, kaubanduslepingu allkirjastamisest? Šogor, Tšaba Šogor, kaks minutit Rahvapartei nimel, palun tänan. igal juhul tuleb tunnustada seda, et USA-s selline raport vastu võeti, kus tunnust, tunnistatakse, et Luure Keskagentuuri agendid kasutasid selliseid meetodeid äh, ülekuulamistel, mis ei ole kooskõlas inimõigustega. aga sellega tunnustamine ka lõpeb. luure keskagentuuri selline praktika on šokeeriv äh, ja täiesti vastumeelne, olgugi et äh, president Obama ütles, et see kõik kuulub minevikku. selliseid meetodeid võidakse kasutada küll teistes riikides maailmas, aga mind šokeeris, et neid meetodeid äh, kasutatakse Ameerika Ühendriikides. inimõigused äh, jäetakse niimoodi täiesti kõrvale ja ei austata ka justiitsasutusi. Need on samas õigusriigi ühed äh, põhitunnused, kui me ei pea kinni normidest ja standarditest inimõiguste valdkonnas, siis ei ole kahekümnes sajand meile mitte midagi õpetanud. Äh, suur tänu ja nüüd äh, Kati Piiri sotsialistide demokraatide nimel kaks minutit, palun härra president, senati raport näitas, et äh, väga paljusid piinati pärast äh, üheteistkümnenda septembri juhtumeid. on leidnud kinnitust väga paljud asjad, mis on leidnud aset teisel pool ookeani. raportis ei ole küll otseseid viiteid, aga ei ole mingi saladus, et Euroopa liikmesriigid osalesid nendes praktikates. Euroopa Nõukogu mängis olulist rolli selles, et äh, tuua need asjad päevavalgele. et ka meie valitsused olid seotud ebaseaduslike praktikatega. nii-öelda piinalennud üle Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumi, me peame vaatama õigusriiki, põhiõigusi, sellepärast et need on ju meie ühiskonna põhialused. me peame võitlema rahvusvahelise terrorismi vastu, aga seda tehes oleme ise tekitanud, teinud korra-, kohutavaid vigu ja rikkunud inimõigusi. me peame õppima sellest ja sooviksin paluda Euroopa Liidu liikmesriike näit-, järgida seda eeskuju, mida näitab äh, Ameerika. see on äärmiselt oluline, kui Euroopa Liit tahab, et tema usaldusväärsus säiliks, et me oleme inimes-, inimõiguste eest kõnelejad. see on üks must lehekülg meie ajaloos. ma kutsun üles äh, uurima põhjalikult, kas Euroopa Liidus ja millised rikkumised on toime pandud luureagentuuride poolt. me oleme seda juba nõudnud korduvalt, aga need algatused on tagasi lükatud. valitsused peavad vastutuse võtma, aitäh. Pani poseu Derd Klun. E, suur tänu, proua Deidrek Lune, Rahvapartei, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president jah, tõepoolest äh, raporti väljavõtted on heitnud äh, tumedat varju USA-le, luureteenistusele, kaitseteenistusele, mis peaks kaitsma kodanikke. president Obama ise ütles, et USA imago on kahjustada saanud. liit, aga samas äh, tekitab see küsimusi ka Euroopa Liidu liikmesriikidele, valitsustele ja inimestele. ülekuulamise äärmuslikud meetmed ja piinamine me anname sellega sõnaõiguse ja rohkem võimalusi nendele äärmuslastele, kes otsivadki meil vigu. see ei ole mitte lihtsalt vale, vaid see töötab ka meie vastu, me ei saa seda õigustada. niimoodi me õigustame ka terrorismi rühmitusi, kes ütlevad, et nad võitlevad õiget, õiglast sõda ja võitlevad türanni vastu. mis sõnumi saadab see sellele, kes äh, tapavad süütuid tsiviilisikuid, lõikavad päid mahu, maha ja nii edasi. me ise ei pea kinni oma humaansetest standarditest, me ei väärtusta inimelu ja selle, inimeste kannatusi. jah, inimesed, kes olid kinnipeetavad, tõendid on selle kohta, et neid tõesti piinati, seda ei saa ümber lükata me ei saa pühitseda abinõu selleks, et säästa inimelusid. Washingtoni raport ja Washingtoni äh, jätkuraport näitas, et viiskümmend äh, protsenti ameeriklastest leidsid, et LKA piinamismeetodid on õigustatud, sest see aitab ära hoida terrorismirünnakuid. ÜRO inimõiguste konventsioon on meil vastu võetud, meil on piinamisvastane konventsioon. Need on ratifitseeritud peaaegu kõigi riikide poolt maailmas, sealhulgas USA poolt ja sellest tuleb kinni pidada. inimõiguse alased ja inimsuse standardid, me ei saa neid kõrvale heita, me peame näitama eeskuju, et me oleme demokraatlik riik. ja me ei tohi langeda samale tasemele, nagu on terrorismirühmitused ja organisatsioonid. nii et raportiga tuleb tõsiselt tegeleda ja vastavaid meetmeid rakendada aitäh. Silvi Ivan Kaufmann, kaks minutit. Entführung verschwinden las-. päevapikkune äh, ärkvel hoidmine, upustamise mak-, äh, matkimine, kistutolistesse kastidesse sulgemine, röövimine, need on äh, kõik need meetodid, mida on kasutanud luurekeskagentuur austatud kolleegid, üle kuue tuhande leheküljelisest raportist on avaldatud ainult viissada ja suur osa on salastatud endiselt, nii et me ei tea äh, täpselt, mis juhtus. ma olin äh, mittealalise komisjoni liige, mis juba kahe tuhande kuuendal aastal uuris äh, luurekeskagentuuri praktikaid ja Euroopa Liidu riikide seotust sellega ja ma tahaksin veel kord äh, tunnitada, tunnistada ja toonitada, et mitte ükski äh, eesmärk ei pühitse neid meetodeid, mida on kasutatud aga kui me näitame ainult USA peale oma näpuga, siis me Äh, ei tee piisavalt. Euroopas oli äh, kaasvastutajaid, kes tegid seda kas raha või millegi muu pärast, ka nemad tuleb vastutusele võtta. me oleme seda võlgu ohvritele ja ka oma äh, usutavuse mõttes endine Poola president Kvasnevski ja ka Rumeenia poliitikud on alles nüüd äh, tunnustanud, et nende, tunnistanud, et nende riikides eksisteerisid äh, USA äh, CIA salavanglad. samuti on äh, Ühendkuningriigi eriteenistused äh, teinud äh, kõik selleks, et nende osalust varjataks. kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel on antud allkiri Euroopa Inimõiguste konventsioonile ja artiklis kolm öeldakse, et mitte kedagi ei äh, tohi piinata, ebainimlikult või ebaväärikalt äh, kohelda ja me ei tohi lubada Euroopas karistamatust ja sellest mitterääkimist. aitäh! Äh, e suur tänu ja nüüd rahvapartei nimel härra Lennas kaks minutit. suur tänu, härra president. senati komisjoni raport on kohutav kokkuvõte sellest, mida luurekeskagentuur on toime pannud. tuhat üheksasada kinnipeetavat et äh, neile ei lastud magada, neid uputati nii edasi, süüa ei antud. jah, me peame näitama üles oma suhtumist selle suhtes, see on kõik eemaletõukav. paljud kolleegid on kommenteerinud, et see on tegelikult väga oluline samm, et senati komisjon selle raporti avalikustas, sest et see on esimene samm sellel teel läbipaistvuse ja enesereflektsiooni suunas ja see on äärmiselt hädavajalik, kui me tahame ära hoida, et sellised asjad enam iialgi ei korduks. ma tõesti loodan, et Euroopa Liidu liikmesriigid astuvad sarnased sammud ka enesereflektsiooni ja läbipaistvuse suunas, et äh, selliseid asju Euroopas ära hoida. raport äh, räägib ainult väikesest osast äh, kinnipeetavatest, kes on nii-öelda salavanglates, aga Afganistanis ja mujal, mis saab nendest kinnipeetavatest, kuidas on lood nendega, me peaksime kõik, äh, kogu pilti vaatama, et asi oleks tõeliselt läbipaistev. luureteenistustel on loomulikult väga oluline roll tagada meie julgeolek, meie turvalisus, et ära hoida terrorismiaktid, aga mitte kunagi ei tohi me rikkuda selle nimel inimõigusi. jah, LKA räägib piinamise tõhususest, minu meelest see on täiesti vastuvõetamatu ja punkt. E, suur tänu ja viimane sõnasaaja proua Helena Valenciano sotsiaaldemokraatide ja demokraatide erakonnas kaks minutit, palun. suur tänu, president. tõepoolest, parlament peab taas avama uurimisi, mis leidis aset kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, selleks, et kokku panna pusle sellest, mis tõesti toimus LKA lennud üle meie liikmesriikide territooriumi ja nüüd on vaja selgitusi nii nende vahendite kui eesmärkide kohta. USA näitas tõepoolest head eeskuju, aga me ei saa seda kõrvalt vaadata, et küll nad on tublid olnud. kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse viidi läbi ka siin uurimine ja püüdsime äh, välja uurida, millised tagajärjed või mismoodi LK lennud üle meie territooriumi toimusid. Euroopa Parlamendi raport ei ole nüüd enam USA senati raporti valguses mõttekas, me peaksime tegema samamoodi, nagu tegi USA senat, me ei tohi karta tõde. me ei tohi karta seda, mis tuleb päevavalgele, kurjategijad tuleb tabada ja karistada eelmisel korral tehti ära väga suur töö, aga me peame seda uuesti tegema, me oleme, me peame seda tegema oma valijate nimel. Sudaan, Mauritaania, Venezuela, Egiptus. me kogu aeg äh, ütleme neile, kuidas nemad peavad käituma, aga me peame ise enne eeskuju näitama parlament äh, peab selle otsuse langetama, selle uurimiskomisjoni moodustama, see ei ole veel loo lõpp, see on alles algus ja see uurimine, mis toimus, see tuleb uuesti algatada. härra Brook, Guantanamo tuleb kinni panna. küsimus ei ole sellest, kuhu kinnipeetavad lähevad. enne kui Guantanamo avatakse, oleks pidanud küsima luba. E, ja nüüd avatud mikrofon. esimene rahvaparteist. Mihhail Booni, palun. Is... õigus, vabadus, turvalisus on meie väärtuste aluseks, siin ei ole ruumi piinamisele. me peame vastutustundlikult hindama neid meetmeid, mida kasutas LKA ja peame hindama ka neid tagajärgi, mida see tekitas. Poola kahe tuhande teisel aastal lubas LKA-l Äh, hoida kinni kinnipeetavaid, keda kahtlustati terrorismis, aga ei lubanud neid piinata. me nõudsime äh, vastastikuse mõistmise memorandumit äh, selle kohta, mis, millistel alustel vangla toimis, aga USA poolt vastust me ei saanud. kaks tuhat üheksa allkirjastasime kokkuleppe, kus olid mõningad reeglid, eriti mis puudutab Poola jurisdiktsiooni ja Ameerika töötajaid, kes töötasid Poolas. Poola prokurör äh, viib läbi uurimist, USA senati raport on loomulikult Ameerika siseasi, aga et vastata küsimusele, kui minu riigis piinatakse inimesi, siis on see minu riigi kohustus. me peame sellest oma õppetunnid õppima. igaühel võib selline probleem tekkida, kuidas tagada kodanike julgeolek kuidas ära hoida destruktiivsete meetmete kasutamist, kui me peame tõeliste ohtude vastu võitlema ja terrorism on seda kahtlemata. eriti kui mõtleme, mis juhtus viimase kahe päeva jooksul, aitäh! suur tänu ja nüüd Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsioonist Nicola Caputo. suur tänu, LKA meetmete raport äh, näitab loomulikult, et äh, rikuti inimõigusi, see on väga dramaatiline, äh, eriti kui vaatame seda president Obama programmi valguses. kinnipeetava täielik kontroll, tema uputamine, ärkvel hoidmine ja nii edasi, need on vastuvõetamatud meetmed need andmed on loomulikult, arvatakse, et need andmed, see kõik toimus minevikus, aga see ei ole niimoodi, me peame selle hukka mõistma. inimeste piinamine on vastuolus äh, demokraatia põhimõtetega, läbipaistvuse põhimõtetega, inimõiguste rikkumine kõige kõrgemal tasa, tasandil. me oleme igasuguse piinamise vastu igasuguses olukorras, isegi kui on tegemist terrorismi vastase võitlusega, inimelu äh, on äh, kõige olulisem, see ei ole mingi kõrvaline kahju, see on eksistentsiaalne küsimus, aitäh. Grazie, honorable eh,, pan poseł Sajat Karims. aitäh, Sajat Karims. ECR-i nimel. president, aitäh mõned päevad tagasi seisis paavst ise siin meie ees ja ütles, kui Euroopa ei pea kinni oma väärtustest, siis eh, ujub ta ära ulgumerele. mina seisan siin kui keegi, kes on seisnud eh, Talibani automaatidega eh, silmitsi Need äh, on äh, terroristid, kes tahavad meilt äh, ära võtta meie väärtusi, ärgem lubagem neilt, neil meilt ära võtta oma reaktsiooniga seda, mida nemad ei saaks meilt muidu kuidagi ära võtta. ma seisan siin selleks, mitte selleks, et kritiseerida USA-d täna, vaid kritiseerimaks kõiki neid, kes teadsid sellest, mis toimub ja, ja vaikisid, sealhulgas mõningaid meie valitsusi täna ei ole meil mingisuguseid tagatisi, meie kodanikel ei ole taga, et meie äh, kodanikel ei ole tagatisi, et äh, selliste tegudega nad ei pea enam kunagi silmitsi seisma. meil on valik, kas me ühineme oma väärtuste kaitseks või siis me öö, äh, kannatame tagajärgede all, aitäh. Uh, aitäh. nüüd härra ja- Radoš Alde nimel, palun gospodine predsjedniče dakle ja u potpunosti podržavam aitäh ma toetan äh, reservatsioonideta äh, komisjoni poolseid seisukohavõtte ja seda et kutsutakse meid üles äh, rahvusvahelisest õigusest selle põhimõtetest kinni pidama inimõigustest kinni pidama mul on hea meel et äh, meil on tegemist pea ühehäälse äh, seisukohaga parlamendis, äh, muidugi mõned äh, saadikud on erimeelel, kuid on läänemaailmas ka riike, kelle jaoks see ei ole nii iseenesestmõistetav kui panna kaalukausile julgeolek ja teisele poole inimõigused, siis me ei tohi kindlasti Äh, kalduda äh, äh, julgeoleku kaitse poole, tuuakse ohvriks inimõigused. see, et Obama administratsioon on seda teed läinud, see näitab seda, et meie kultuurid on üksteiselt praegu väga kaugel. härra Horisti, palun, üks minut pero enlaza directamente con estados miembros de la unión europea tanto por. aitäh tegemist on teemaga mis äh, puudutab ka liikmesriike kes äh, olid kaasosalised äh, kas või seetõttu et osa nendest piinamistest leidis aset siinsamas euroopa liidus euroopa liitu eesmärgiks on piinamise väljajuurimine nii euroopas kui ka väljaspool euroopat räägiti ka sellest, et me peame kohtusse viima need, kes vastutavad nende tegude eest, loodame, et president äh, Obama siiski suudab äh, ka need protsessid korraldada, kakskümmend üks noort baski praegu äh, on kohtu ees, ka nemad on olnud piinamiste ohvrid Euroopa Inimõiguste Kohus on järjekordselt Hispaaniat äh, hukka mõistnud äh, piinamise eest baskide vastu. kolleeg Corrao. aitäh, üheteistkümnendal juulil kaks tuhat kaks äh, esimene USA lennuk maandus Guantanamo ja seal oli sadu selle lennu peal oli sadu neid, keda kahtlustati terrorismis. Nad, neid koheldi äh, keskajale kohaselt. seal äh, oli, pärast seda oleme me kuulnud küll ka kahtlustest, et on tegemist äh, salavanglatega ka Euroopas me oleme ka enda seisukohta välja toonud eh, erinevates resolutsioonides, kuid eh, sellest hoolimata tallati inimõiguste peale Obama oma valimiskampaanias eh, vastandas ennast sellistele praktikatele Guantanamos, kuid arvatavasti, kuid tundub, et ka tema mälu ei ole kuigi pikk. me peaksime hukka mõistma need kohutavad praktikad, millega tegeleb USA valitsus. nüüd komisjonile sõna. Eh, aitäh. kui räägime senati raportist ja arvestame kõiki neid elemente, mis seal raportis äh, on, siis me näeme väga selgelt äh, seda karmi reaalsust, karmi tegelikkust, ja see kõik äh, äh, tuletab meile veelgi, veel kord meelde, milline on meie vastutus. selge on see, et kõik poliitilised jõud, mis on demokraatiameelsed, mõistavad äh, täielikult hukka kõik piinamisviisid, kõik sellised teod, mis ei käi, mis ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, inimõiguste põhimõttega nende põhimõtete ja väärtustega, millele rajaneb Euroopa Liit. nagu ütlesin oma algses kõnes, piinamine on kuritegu ja need, kes neid kuritegusid toime panevad, need peavad äh, saama ka karistatud ja see ongi liikmesriikide kohustus. aga räägid räägiti ka kriitiliselt sellest küsimusest. saadikud ütlesid, et teatud juhtudel me oleme silma kinni pigistanud selle olukorra suhtes, kuid mina pean ütlema, et me ei ole kunagi selliste tegudega nõustunud, kuna need on solvanguks inimõiguste vastu. niikaua, kui mina siin teiega olen, siis näen igapäevaselt, et et äh, me peame kaitsma inimõigusi ja nendest kinni pidama. USA senati äh, raport äh, näitab, et demokraatia kontrollimehhanism on väga oluline ka riigi julgeoleku seisukohast kõik need äh, teod, millest me täna räägime, näitavad, et me peame kaitsma põhiõigusi ja selle, selleks peame jääma valvsaks ja tähelepanelikuks äh, igapäevaselt. see on meie ühtne vastutus, meie jagatud vastutus. see on ka liikmesriikide vastutus äh, ja olen kindel, et äh, nõukogu eesistuja edastab teie mõtted ja mured ka liikmesriikidele. kuid lubage mul teile veel midagi meenutada. kuna äh, räägiti siin ka teatud äh, hinnangutest, tegudele, siis äh, see ähm, senati äh, raport on näiteks äh, demokraatliku kontrollimehhanismi toimimisest ja see on tervitatav. see on tõeliselt demokraatliku, küpse demokraatliku süsteemi reaktsioon. ja tahaksin teile meenutada, et demokraatiatel on õigus, institutsioonid, Äh, inimõiguste kaitseks olemas. tahaksin nüüd äh, viidata veel millelegi väga olulisele, mida ütles president Obama. nagu te teate, kui ta presidendiks sai, ütles jätke need, äh, need teod sinna, kuhu nad kuuluvad, minevikku. kuhu nad siis kuuluvad, minevikku mõned parlamendiliikmed rääkisid Guantanamost. Euroopa Komisjoni seisukohta on juba siin mainitud ja tahaksin seda veel kord korrata, et see oleks äh, täielikult arusaadav. jah, me soovime, et Guantanamo sulgetaks. see on olnud meie seisukohaks alati meie oleme selle vastu, et peetakse kinni äh, täisealisi mehi, kuid ka alaealiste kinnipidamise ning naiste kinnipidamise vastu Guantanamos. me rääkisime ka terrorivastasest võitlusest äh, ning koostööst USA ning Euroopa Liidu vahel, see on Euroopa julgeoleku seisukohast väga oluline meie inimeste kaitsel. Euroopa Liidu tasandil on meil kokkulepped USA-ga terve rea algatuste osas, mis seda koostööd soodustavad ja muudavad selle tõhusamaks, kuid koostööd teeme ka põhiõiguste osas. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid teevad sellist koostööd, ka USA jagab meiega seda ühtset vastutust, tagamaks, et see koostöö terrorismi vastu, võitlusel terrorismi vastu peab lugu inimõigustest. peame kinni pagulaste õigustest, erinevatest rahvusvahelistest lepetest, muidugi me jätkame arutelu nendel teemadel USA-ga ja kui vajalik, avaldame oma kõhklusi, küsime, kui midagi selgusetuks jääb ja me kindlasti rõhutame, et me peame kinni pidama enda väärtustest, tegelikult on need ju jagatud väärtused. me jagame neid oma Ameerika partneritega. ja see, et Euroopa Parlament pöörab tähelepanu nendele teemadele, näitab seda, et demokraatliku kontrollimehhanism Euroopa Liidus toimib see tähendab seda, et kõikide probleemidega tegeletakse tasakaalustatud ja korrektsel viisil. kuid muidugi peaksime me alati jääma valvsaks, sest äh, tänase arutelu järelduseks on see, et Euroopa Liit ja demokraatlikud institutsioonid on äh, põhiõiguste, inimõiguste väärikuse ja meie demokraatliku seadusandluse kaitseks. suur tänu komisjoni esindajale ja nüüd sõna saab härra Della Vedova. suur tänu, president. tänan selle väga avatud ja otsekohese arutelu eest. jah selles senati raportis räägitakse inimõiguse rikkumisest ja see ei ole mitte ainult äh, seotud terrorismivastase võitlusega, inimõigusi tuleb austada. sellest tuleb kinni pidada nii rahvusvahelist õigust silmas pidades kui ka transatlantiliste kõneluste raames. me oleme näinud, et äh, liitlased näitavad üles äh, oma muret äh, seoses sellega ja see võib mõjutada ka Ameerika poliitikat. jah, tuleb teostada järelevalvet, andmekaitset äh, ja eraelu puutumatust. seaduseelnõu on ettevalmistamisel aga on väga oluline, et et äh, Euroopa Parlament äh, annaks selgelt mõista Ameerika Ühendriikide kongressile oma seisukoha. me peame mängima edasi olulist rolli ka suhetes äh, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika parlamentidega selleks, et tagada julgeolu, julgeolek ja turvalisus ja et kõikides nendes riikides saaks rakendada tõhusaid kontrollimeetmeid mis puudutab äh, terrorismivastase võitluse alast koostööd Euroopa Liidu ja USA vahel, siis äh, meie Euroopa Parlamendil on väga oluline roll siin. programmid nagu äh, Terrorist Finance Tracking Program ja teised programmid ja kokkulepped Euroopa Liidu ja USA vahel tuleb kaitsta Äh, inimeste põhiõigusi ja eraelu puutumatust. nii USA kui Euroopa Liit peavad arvestama tõsise terroriohuga. praegu äh, võõrvõitlejad ja äh, islamiriik on peamiseks ohuks. peame koguma andmeid selleks, et selle ohu vastu võidelda, samal ajal austama inimõigusi. ma olen kindel et see arutelu inimõiguste vallas ja terrorismivastase võitluse vallas jätkub. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu kui soovite kollase kaardi küsimust, siis see ei ole praegusel hetkel võimalik. komisjonile ja nõukogule ei saa praegu küsimusi enam esitada, kui te soovite muul teemal sõna võtta, siis palun. jah, see on seotud päevakorraga, sest me palusime nõukogul teha avaldus selle teema kohta, mida arutasime terve pärastlõuna nõukogu ei sissejuhatuses ega kokkuvõttes ei ole mitte midagi öelnud oma rolli kohta, nii et ma saan aru, et nõukogu ei ole mingit avaldust teinud. Nad arutasid LKA strateegiat ja otsustasid, kas nad otsustasid seda toetada. nii et nõukogu ei tee mingit avaldust, järelikult ta ei vasta meie palvele. suur tänu, see on teie arvamus, jagasite seda meiega ja meil on nõukogu siin esindatud, aga